kolleegid, alustagem. võib-olla te mäletate, et me muutsime eile päevakorda ja seetõttu alustame Riika Mannersi ähm, raportiga, mis puudutab äh, Regionaalarengu Fondist toetuse andmist seoses eesmärgiga Euroopa territoriaalne koostöö seetõttu saab sõna Kiri Kamander. suur aitäh, aitäh kõigile kolleegidele esitatud muudatusettepanekute eest, neid tuli päris palju ja nende abil oleme nüüd töötanud teksti kallal, koostanud arvamust ja püüdnud jõuda kompromissini ja püüame need detaile veel ükshaaval detailsemalt läbi vaadata. siin on teatud asju, mida tahab, mis tahavad veel tööd, aga loodetavasti jõuame põhiasjades üsna kergelt kompromissini. parlamendi peamine mure peaks olema, kas, olema see, et see uus versioon dokumendist peaks olema piisavalt selge ja sellega tagaks ka, et territoriaalse koostöö öö, ähm, rühmituse töö muutub lihtsamaks ja selgemaks ja seetõttu olen väga tänulik esitatud muudatusettepanekute eest. et need on võimalikult selged, üheselt mõistetavad kompromissid, eesmärgiks on need äh, laiendada kogu Euroopa tasandile ma ei hakka nüüd äh, üksikasjalikult har- äh,, lahkama kõiki muudatusettepanekuid, kuid jõuliselt toetan seda, et me tõenäoliselt saame sellest kõigest hea paketi kokku. esitatud muudatusettepanekutes on teatud asju, mis omavahel kattuvad ja need äh, on kajastatud juba minu enda muudatusettepanekutes. eraldi tahaksin aga mainida kolme asja, mis on päris kindlad, kindlalt sellised kõige keerulisemad asjad praegu. kõigepealt siis väga paljud muudatusettepanekud äh, tulid sellepärast, et rahastus, rahastamise pool peaks jätkuvalt äh, käima otse toetustega konkreetsetele projektidele. seda on komisjoniga palju arutatud, aga praegu tahaksin komisjonilt kuulda põhjendusi selle kohta, kuidas nemad seda asja näevad, milliseid probleeme nende arvates võiks üles kerkida. lisaks pöörduksin kolleegide poole, et kui läbirääkimised algavad nõukoguga, siis meie peaksime olema kindlad eelarve suhtes. nagu juba varem ütlesin, olen toetanud seda seitset protsenti, kohesio-, võtavad komisjoni ettepanek oli kolm koma nelikümmend kaheksa, me väga hästi teame et, et seitse protsenti tõen-, seitse protsenti tõenäoliselt ei realiseeru see, mida meie tahtsime. aga kui me tahame säilitada jätkuvalt kolm protsenti, eh, siis me peame toetama territoriaalset koostööd jõuliselt ja nõudma seitset protsenti ning usun, et kui me läbirääkimistel alustame seitsmest protsendist, siis võime saavutada selle, mis komisjon välja pakub. kui ei, kui me selle praeguses faasis ei ole ranged, siis arvestades seda, kui raske on eelarve olukord, siis võib tekkida oht, et just nimelt äh, see projekt äh, siis komisjoni pooltki välja pakutud numbrid võivad äh, alluda lõpuks vähenemistele. sellele lisaks õigupoolest kolmas punkt, mida ma tahan esile äh, tõsta ja mis on, äh, mida, seda seisukohta on jagatud ka komisjonis, ja nimelt saja viiekümne kilomeetri piir, mis puudutab siis piiriüleseid projekte. mina ise olen üsna skeptiline selle suhtes, et me seda piiri laiendaksime. tuleb aga meeles pidada, et kui me räägime saartest, mida see, keda või mida see probleem puudutab, siis nemad igal juhul saavad päris olulisel määral kasu äh, riikidevahelisest koostööst teisest küljest olen öelnud, et A ja B strandi äh, vahel luuakse viieprotsendiline paindlikkus, puhver. see annab meile selle paindlikkuse selles suhtes, et ka saared ei jääksid, ei jääks nendest programmidest kõrvale. mis puudutab äh, üle mere territooriume, siis ka sel aastal on olnud väga palju paindlikkust üle mere territooriumite suhtes ja nemadki saavad ära kasutada riikidevahelisi koostööprojekte. kuigi see distants on olnud suurem kui sada viiskümmend kilomeetrit. seetõttu suhtun sellesse natukene skeptiliselt, et me seda kilomeetrite hulka suurendaksime, kuid arutame seda veel edaspidi ja vaatame, kui me suudame leida mingisuguse kompromissi ka selle suhtes aga sellega lõpetan ja loodetavasti kommenteerite ning esitate küsimusse, küsimusi ning püüan neile tingimata vastata, samas tänan oma variraportööri, aitäh! Like to... suur tänu! härra De Angelis. Grazie, president! aitäh! paljud nendest kolmesaja seitsmekümnest muudatusettepanekust, mis siin on esitatud, liiguvad õiges suunas. eriti mis puudutab äh, ambitsioonikamat territoriaalset koostööd, kuhu oleks eelkõige kaasatud ka sotsiaalse õigluse elemendid. seetõttu seetõttu toetan ma eriti Pervanche Perezi muudatusettepanekuid tööhõive ja sotsiaalasjade komisjoni nimel. sest äh, minu arvates need muudatusettepanekud on väga tähtsad ja nad toovad sisse ka majandusliku ja sotsiaalse kaasatuse, toetatakse äh, halvemas olukorras olevaid regioone, suurendatakse liikuvust ning mainitakse ka kakskümmend kakskümmend strateegiat. ma olen tänulik raportöörile eelkõige seetõttu, et ta on üritanud leida tasakaalustatud lahendust. ning üritanud luua sünteesi nende paljude ideede vahel. mainiksin kiiresti nüüd paari aspekti. esiteks raportöör ise juba mainis seda. eelarve. me peame arvesse võtma, et olukord on keeruline. kriis on väga raske ja sügav ning see mõjutab ka eelarveid. esimeste konverents otsustas just, et me ei peaks finantsaspekte siin küsimärgi alla seadma. kuigi mõningad komisjonid on seda juba teinud. ma arvan, et kui komisjon on seadnud eesmärgiks seitse, siis see on mõistlik alus. aga samas peame olema kindlad, et, et, et me teistest eh, sihtaladest ressursse ära ei võta siin on oht selles, et eh, tekib olukord, kus koer ajab iseenda saba taga seega, me peame leidma siin korraliku tasakaalu. teine asi, mida ma soovisin mainida, on tehnilise abi eelarve. mina isiklikult selles nii väga kindel ei ole ja seda ühel lihtsal põhjusel, mis tuleneb minu isiklikest kogemustest. oma eelmisel töökohal haldasin ma ühenduse ressursse minu arvates ei peaks liiga palju neid ressursse suunama tehnilise abi andmiseks, see tähendab uut personali, struktuure, töötajaid. ja eelkõige kriisi ajal peaksime me suunama võimalikult palju ressursse koha peal regioonides inimestele. kui me soovime toetada projekte ja investeeringuid selliste ressurssidega, mis aitavad kaasa majanduskasvu taastumisele ja töökohtade loomisele. seega ma arvan, et me peame siin põhjalikult järele mõtlema ja ainult siis, kui tehnilise abi rahastamine on piisavalt põhjendatud, peaks me seda ka tegema. kolmas asi, viis temaatilist sihtala. see, seda ma toetan, sest see tähendab suuremat paindlikkust. eelkõige toetab see mitmetasandilist valitsemist, mis on jällegi väga tähtis. ja kui päris aus olla, siis paindlikkuse suhtes peaksime ole, olema isegi julgemad ning seda veel suurendama, mitte vähendama. ja lõpetuseks, minu jaoks on ääretult tähtis, et me viitaksime ka kultuuri- ja turismipärandile. sest see on minu arvates siin suur võimalus. ja seetõttu peame me sellesse suunama ka ressursse sest nii saame me edendada majanduskasvu, arengut ning eelkõige luua uusi töökohti. suur tänu! aitäh! Francois Alfonsi. aitäh! Äh, kommenteerin ainult mõne sõnaga, sellepärast et me otsime kompromisse. ma Äh, tervitan seda, et äh, soovitakse tugevat äh, positsiooni selleks, et territoriaalne koostöö oleks tõesti väga oluline järgmisel programmeerimisperioodil. parlament peab olema juhtiv ja ütleb et, et seitse protsenti ei ole et sellega me ei ole rahul, ma ei tea, kas me peaksime, ma ei arva, et me peaksime nii palju taotlema, aga praegu et et me, me peaksime olema ambitsioonikad äh, just nimelt territoriaalse koostöö osas, äh, mis äh, definitsiooni kohaselt on kõigist ühtekuuluvuspoliitikatest kõige euroopalikum ja sellega me just kaitseme Euroopa ideed oma fraktsiooni nimel ja saartelt pärit saadikute nimel tahaksime raportöörile öelda, et tema seisukoht et ähm, probleemi välditakse, ei rahulda mind Je ne sais pas. Oui, là c'est bon, merci. jah, siin mikrofon töötab. me ei saa sellega rahul olla, kuna see ei tundu mulle olevat äh, ühildatav äh, lepinguga. Äh, see saja viiekümne kilomeetrine vahemaa ei ole ainsaks probleemiks, vaid probleemiks võib olla ka see, et saar võib võib koosneda erinevatest haldusüksustest, aga, aga koostöö toimub NUTS kaks Äh, tasandil ja vaja on äh, meie õigusakte kohandada reaalsusega, tegelikkus äh, ei pea kohanduma meie määrusega. ma arvan, et tegemist ei ole määrusega, mis väga hästi oleks kohaldatav saartele ja seetõttu meie saartelt pärit saadikud oleme Äh, mobiliseerunud, me oleme pöördunud komisjoni poole äh, avaliku kirjaga ja vaja on äh, meie suuremat ärakuulamist selles küsimuses. aitäh, Audrey Vlasak, palun uh,. Yunus Amarji, oui. Madame la Présidente, merci. aitäh, ma olen põhijoontes nõus selle tööga, mille raportöör on ära teinud, ma tahaksin äh, teha kaks märkust. ilmselgelt äh, on vaja rohkem paindlikkust ja ma olen teinud ka muudatusettepaneku, mis äh, äh esitab uuesti äh, regioonide komitee ettepaneku suurendada prioriteetide arvu kuueni ning teine asi, millele tahaks tähelepanu juhtida, on see, et ma üritan veenda raportööri, et saja viiekümne kilomeetri kriteerium äh, ei ole mõistlik. ja meie kolleeg Alfonsi just seletas äh, põhjust, ma tahaksin teile omalt poolt anda ühe konkreetse näite, näiteks Reunioni saare puhul Mauritiuse saar on kahesaja kilomeetri kaugusel ja järgmine kõige lähem territoorium on meilt seitsmesaja kilomeetri kaugusel. Need näit-, kil-, äh, arvud näitavad, kui ebamõistlik on see kriteerium ja kuidas see jätab äh, ülemere territooriumid ilma võimalusest kasu, saada kasu positiivsetest meetmetest äh, piiriülese koostöö raames. ma loodan, et kompromissi puhul meil õnnestub vein-, veenda raportööri, kes hetkel on skeptiline, aga ma olen veendunud, et tema skeptilisus muutub veendumuseks, aitäh. Merci beaucoup, I understand there is nobody in addition to those who spoke. kas keegi soovib veel sõna, kui ei, siis Nicolas Martin Euroopa Komisjonist, kommenteerige palun. Thank you very much, chair <clears throat> uh,. I, I will focus on some of the key issues raised uh, in the amendments and that have been uh, touched on today. I think ma tahaksin mainida paari elementi, mida siin juba täna välja toodi. temaatiline kontsentratsioon on komisjoni arvates sama oluline territoriaalse koostöö programmide jaoks nagu teiste programmidegi jaoks ja see on ka komisjoni ettepaneku aluseks, eriti pidades silmas eraldatud ressursside suurust ETC programmidele. seetõttu me ei soovi, et neid ressursse kuidagi hajutataks. territoriaalse koostöö rahastamise tõhus, tõhusus on sama oluline nagu teisteski valdkondades. samuti, mis puudutab investeerimisprioriteete siin on loomulikult mitmeid elemente, millega soovitakse laiendada rahas, elementide arvu, aga seda tuleb analüüsida, me ei tohiks siin ähm, taga äh,, mingisugust kattuvust luua ERDF-i määrusega ähm,. ETC-le kehtib ka ERDF-i määrustik, sest territoriaalset koostööd rahu-, rahastatakse Regionaalarengu fondist. seega meil peaks olema äh, siin rohkem selgust. no eriti, nagu te teate, komisjon muretseb selle üle, et sihtalade või investeerimisprioriteetide hulka kaasataks ka kultuur ja turism. mitte, et me ei arvaks, et investeeringuid nendesse valdkondadesse ei peaks tegema, võiks küll, aga need on sektorid, mitte sihtalad eraldi. Neid võib rahastada siis, kui nad on seotud eesmärkidega, mis äh, aitavad kaasa majandusarengule. seega eraldi neid ei peaks äh, rõhutama erinevalt teistest sektoritest. veel paar asja, mida täna ei mainitud, aga mis on kirjas ka muudatusettepanekutes. ressursside eraldamise puhul pärast järelemõtlemist jätsime ikkagi selle lähenemise, mis eelmise perioodi ajal kehtis eraldisi tehakse läbi liikmesriikide tasandi. meie arvates ei ole võimalik selline otseeraldiste mehhanism sihtaladele, eriti tulenevalt sellest, et meil ei ole piisavalt andmeid. ja programmialade puhul me näeme ette ka määruses piisavalt paindlikkust, arutelud selle üle juba käivad. oluline on, et arutelud põhineksid äh, praegusel programmil, kus me saaksime siis uurida, mis puhul oleks vaja standardiseerida, kohandada programme, muuta programmid efektiivsemaks. veel kaks asja, see saja viiekümne kilomeetri asi. komisjon mõistab see, et see teema on delikaatne, aga me peame meeles pidama, et Euroopa territoriaalne koostöö ju põhineb mitmel erineval komponendil, piiriülene komponent ja ka mm, riigiülene komponent. piiriülene komponent põhineb sellel reaalsel küsimusel, et kui meil on maapiirid, siis tuleb äh, tegeleda mitmete spetsiifiliste probleemidega, näiteks äh, on kunstlikult territooriume jagatud äh, mitmeks osaks ja seetõttu on meil piiriüleseks piiriüleses valdkonnas eraldi rahastussüsteemi vaja. merepiiride puhul aga komisjoni arvates selline lähenemine ei ole mõttekas. siis ei saa rääkida selles mõttes piiridest enam, kui kahe territooriumi vahel on juba sadu kilomeetreid vahet. meie arvates peaks jääma staatus quo juurde, selle saja viiekümne kilomeetri juurde, aga loomulikult ei jää need territooriumid territoriaalsest koostööst välja, need langevad äh, riigi, äh, riikidevahelise koostöö alla. siis lõpetuseks veel eelarve. me hindame väga seda, mida raportöör ütles. nimelt, et meil oleks tarvis head läbirääkimiste positsiooni, mis puudutab seda seitset protsenti aga ma represents a significant increase of uh,, of over thirty percent. Uh, aga ma tuletaksin meelde, et komisjoni number tähendab juba märkimisväärselt kolmekümneprotsendilist tõusu ning me peame mõtlema ka tõhususe peale. me peame vaatama oma kogemustest, millist uh, rahastamise taset territoriaalse koostööprogrammide hulgas kõige paremini saab rakendada. me peaksime saavutama siin jah, selle õige tasakaalu, mis puudutab ETC programmide rahastamise öö, uh, fondide suurust ning seda, kui tõhusalt neid fonde on võimalik ära kasutada. suur tänu! Riika Manner, palun! Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikista erinomaisista kommenteista. aitäh äh, kõigi nende märkuste eest. ma kõigepealt kommenteeriks äh, eelarve küsimust ma lähtun sellest ja olen üsna rahul sellega, kui me saame need seitse protsenti, tegemist on tõhususe küsimusega, me peame seda väga põhjalikult analüüsima ja järgmisel programmperioodil peame seda eriti rõhutama, aga me peame vaatama praeguse ajavahemiku kogemusi. lõpptulemusena komisjoni ettepanekust jäeti siiski üht-teist välja ja seetõttu ma kardan, et võttes arvesse praegust rasket äh, eelarve ja majandusolukorda jäetakse rohkemgi asju välja, me peame parlamendis eriti järeleandmatud olema ja võitlema selle eest, et äh, vältida kõige hullemat ning see kolm ja pool protsenti oleks äh, ju veelgi vähem, seetõttu jääme kindlaks seitsmele protsendile. ning äh, nüüd muudest märkustest, mis puudutavad tehnilist abi, ma olen avatud läbirääkimistele me võime kompromissi puhul kindlasti üht-teist saavutada selleks, et äh, tehnilist abi eriti äh, rõhutataks ja et äh, me saaksime mm, erilist tähelepanu pöörata väikestele projektidele. nii, kas ta selle üle on palju räägitud, kuid muud mul ei ole siia lisada kui see, et ma olen komisjoniga üsna samal seisukohal, sest kui me mõtleme selle peale, et piiriülene koostöö just nimelt siin ongi teatud eesmärk, teatud mõte ja me peame kuskile piiri tõmbama. praegu on see sada viiskümmend kilomeetrit, kui me hakkame seda suurendama kolmesaja, neljasaja kilomeetri peale, sest seegi, siis seegi ei piisa alati kõigile. seetõttu tahaksin siin selle juurde jääda. mis ta, puudutab ülemere territooriume, siis rõhutaksin siin, et osaliselt seda paindlikkust saab kasutada ka praegu ja neil on õnnestunud ühendada ja kasutada ka riigiüleseid projekte kaasa, äh, kaasates, aga nagu öeldud, variraportööriga arutame seda edasi ning püüame leida hea kompromissi. Thank you uh, very much, with this uh, we can suur aitäh ja sellega saame lõpetada selle punkti meie päevakorras ja läheme punkti seitseteist juurde. Jan Olbricht ehk siis räägime erisätetest Euroopa Regionaalarengu Fondi ja, ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimiste eesmärgi kohta. Jan. tahan teie tähelepanu pöörata mõningatele et-, eh, elementidele muudatusettepanekutes. kõigepealt, mis puudutab üldisi märkusi, siis mõned meie kolleegidest esitasid muudatusettepanekud, mis peaksid muutma temaatiliste eesmärkide pealkirju. see on esimene ettepanek, siis ma tahan lihtsalt meenutada meie kolleegidele, et need temaatilised eesmärgid on üldises määrustikus, kui nad tahavad nime muuta, siis ainukene viis on äh, muuta üldregulatsiooni, mitte ERDF-i. seetõttu pean tagasi lükkama kõik need muudatusettepanekud. mis nüüd puudutab ERDF-i ülesandeid, sest ma peaksin siin võtma nüüd punkt punkti haaval kõik artiklid, siis mis puudutab ülesandeid, siis uus punkt lisatakse demokraat-, demograafiliste äh, probleemide ja väljakutsete kohta, seetõttu ma ütlesin eile, et see demograafiaalane statistika on kasulik, aga siin liikmed pakuvad siin välja, et me lisame siia ka väga palju muid asju. minu ettepanek on rääkida vaid demograafilistest väljakutsetest. ettepanek on rääkida geograafilistest ja looduslikest äh, äh, tõkendest. mis on erinevus geograafilistel ja looduslikel tõkenditel? ja ük, e, üks asi, milles minu teadmised on ilmselt nõrgad, aga selgitage mulle, mis on infraregionaalne tasakaalustamatus. ma tean, mis on intraregionaalne tasakaalustamatus, aga mis see siis on? infraregionaalne, ma ei tea, mis see on. aga võib-olla mingisuguseid asju, mis selle ära selgitavad. intra, interregionaalne, intraregionaalne, okei okay., aga infraregionaalne, ma ei tea, on mitmeid muudatusettepanekuid, mis puudutavad just nimelt infraregionaalset tasakaalustamatust. ma ei tea, kas siin on näpukas või mis, aga ma igal juhul palun, et te selle lahti selgitaksite. ja loomulikult mõned ettepanekud siia juurde, demograafiline, geograafiline ja loomulikult sooline võrdõiguslikkus ja mittediskrimineerimine. sellepärast paluksin kolleegidel ka aru saada sellest, et seegi on üldistes asjades kirjas meil ei ole, see, me ei pea igas regulatsioonis, igas määruses kordama asju, mis on üldiselt see, see on üldine, see on, see on selline nagu vihmavari või üldine katus. kui me lepime üldistes asjades kokku, siis pole mitte midagi vaja siin uuesti korrata, mul ei ole midagi soolise võrdõiguslikkuse vastu. aga seda igas määruses korraldada ei ole vast mõistlik. mis puudutab nüüd äh, toetuse ulatust me oleme, me muud, oleme jätkanud debatti isegi täna hommikul siin saalist väljas. me vaidlesime selle üle, keda tuleks toetada. kõik VKE-d või ka suured ettevõtted ja neid muudatusettepanekuid on hästi palju, mis seda punkti puudutavad. ja loomulikult, mis puudutab äh, produktiivseid investeeringuid suurtes ettevõtetes, nii et ma pean teid informeerima, see on punkt, mis on üsna mõistlik. järgmine asi. toetus kät- äh,, toetada kättesaadavat infrastruktuuri, see on siis puuetega inimestele, ehk siis nad pääsevad ligi infrastruktuurile. see on asi, mida mina raportöörina välja pakun, on see, et ja seda on üldiselt ka toetatud, on lisada turismi aspekt siia, see on, see on väga-väga oluline, eriti komisjon, komisjoni jaoks on see väga õrn teema. aga ma olen nõus põhjendama ära, miks turism on siin oluline, turism, mis on tegelikult paljudes riikides majanduse osa siin on ka palju-palju muid küsimusi, mis äh,, küsimusi, mis puudutavad ka sporti, aga turism ja kultuur tuleks siia lisada. siin on terve hulk uusi punkte, mille lisasid, mille kolleegid siia lisasid. lisada VKE-dele ka mikroettevõtted ning sotsiaalne majandus, sotsiaalmajanduslik, äh, sotsiaalettevõtted ka investeeringute seisukohast. minu meelest tuleks sedagi selgitada, mida me VKE-de all silmas peame, mis asjad on meie jaoks mikroettevõtted, missugused on äh, sotsiaalettevõtted ja nii edasi. teine uus element on lubada tootmisinvesteeringuid ähm, äh, VKE-des vaid innovatsiooni ja uuendusse ja süsi-, madala süsinikusisaldusega projektidesse, siia on lisatud veeinfrastruktuur ja samal ajal ka lastehoiu infrastruktuur. nii mõistame meie sotsiaalseid infrastruktuuri. sest siia käivad mõned nendest. mis puudutab äh, kultuuri äh, võimalusi, aga see puudutab ka mikroettevõtteid, sotsiaalettevõtteid äh,, turismi, sporti, muud. minu ettepanek on kustutada ära see väga oluline fraas, mis puudutab ära äh, seda, et keelatakse inf- äh,, investeeringud põhiinfrastruktuuri, see on siis keskkonda, maanteedesse ja IKT-sse. see on väga-väga oluline, aga seda tuleks täpsustada ja ma tahaksin komisjonil põhjendada, mida nad silmas peavad baasinfrastruktuuri äh, vajadusel sest see on probleem, hiljuti me arutasime eh, just nimelt veevarustuse küsimust, kas veevarustus on põhiinfrastruktuur, kas see on põhiteenus või ei. paljud liikmesmaad, Hispaania, Portugal, seal me saame, sealt saame informatsiooni, sest olukord eh, veevarustusega on ikka keerulisem ja keeruse, keerulisem. mis puudutab nüüd äh, toetusest kõrvalejätmist, siis siin on ka ettepanek, mis puudutab tuumaelektrijaamade, uute tuumajaamade ehitamist, see, mis no olemas on, need, mis tuleb äh, lõpule viia, see on teine asi, aga see projekt ütleb, et et äh, uute tuumajaamade ehitus tuleks välistada, ma arvan, et keegi polegi välja pakkunud ehitada uusi tuumajaamu, nii et ma ei tea, miks see siin on. aga jätab kõrvale suured maanteeehitus ja lennujaama ehitustööd. ja tehniliselt äh, või geneetiliselt modifitseeritud organismid, ehk me räägime infrastruktuurist, turismist ja läheme GMO-de poole aga nojah, sest van-, äh, meil oli siin ka tubakas ju kunagi, meil oli siis, kui meil tubakas siin oli ja see läks välja, siis tuleb kohe jälle uus asi sisse. mis puudutab transporti, nagu ma ütlesin, siis see ettepanek muudetab siin, muudab siin nimesid, aga siin on ka väga vähe ettepanekuid muuta protsenti kaheksakümmend, kakskümmend, viiskümmend, viiskümmend ja nii edasi. siin on ka teatud ettepanekuid, Äh, kustutada täiesti ära mittetemaatiline kontsentreerumine ja muud, mis puudutavad näiteks eraldisäteid üleminekupiirkondade jaoks, näiteks temaatiline kontsentreerumine. mis puudutab investeeringute prioriteete, siis on tendents arendada investeeringute prioriteete anda rohkem sisu investeeringute prioriteetidele? ma ei taha kõiki elemente ette lugeda, aga siia on toodud näiteks ökoinnovatsioon või äri ülekandmine või äh, kaugkütte, kaugjahutussüsteemid, mis on minu välja pakutud idee siin. veemajandus, turism, öko äh, Äh, majandus, keskkonnateenused, muud teenused ja nii edasi ja nii edasi. loomulikult on meil see ettepanek muuta transpordi kohta, minu ettepanek on tuua ta seitsmendast neljandasse ja rääkida ainult linnatranspordist, ühistranspordist, mitte kogu transpordist, sest siis võiks see asi liiga kalliks minna ehk see puudutab investeeringute prioriteete. Äh, ma detailidesse siin ei lähe, küll aga püüan seal need sisse tuua kompromissidesse. ja mis puudutab linna dimensiooni, siis muudatusettepanekuid ei ole väga palju. siin on loomulikult üldine toetus, et kustutada ära urban platvorm, linnaplatvorm linnade nimekirjast aga siin toetatakse äh, ka et täiendavalt ära kustutada äh, seos linnade ja maapiirkondade vahel. praegusel hetkel on meil see kuulus viie protsendi piir äh, jätkusuutliku linnaplaneerimise jaoks, piirata selle, piira-, anda seda ainult kesk-, suurtele, keskmistele ja väikestele linnadele aga minu ettepanek on jätta otsus liikmesmaade teha, milliseid linnu nad sooviksid toetada. seda ei tohikski ära otsustada Euroopa tasandil. ettepanek suurendada seda viielt protsendilt kümnele, jätkusuutlikud, jätkusuutlik linna planeerimine, viis protsenti planeeriti pilootprojektina me kaotame selle iseärasuse ja seetõttu kaotavad linnad võimalused äh, osaleda selles projektis. Äh, innovatiivsetes projektides saavad osaleda ka kodanikuühiskonna organisatsioonid, linnad ja muud. kogu ERDF-i eraldis äh, on nüüd ju komisjoni määrata. paljud muudatusettepanekud puudutavad puudutavad piirkondi, kus on looduslikud või demograafilised, geograafilised äh, tõkendid, siin on väga palju erinevaid elemente ja ma püüan leida siin kompromissi. ma arvan, et üleüldiselt on kaheksasada muudatusettepanekut, kuid paljud neist lähevad samas suunas, mis meie välja pakkunud olema, nii et ma arvan, et me mingisugust kompromisslahendust äh, ei leida, sest üldiselt me jagame seisukohta, mis peaks ERDF-i alla käima. mul on üleüldiselt äh, mulje, et parlamendi liikmed jagavad seisukohta, et temaatiliselt peaksid asjad olema kontsentreeritud. temaatiline kontsentreerumine, jah. küsimus on selles, kus määrani, mis tasemeni Äh, kui detailseks me läheme, mis peaks olema kohustuslik, mis ei tohiks olla, mis peaks olema paindlik ja öö, äh, otsustada öö, äh, nendel, kes saavad lõpp, lõpuks kasu sellest. meil peaks olema ühine seisukoht kompromisside suhtes, et meil oleks samasugune seisukoht kompromisside suhtes ja need on need elemendid, mis on olulised. loomulikult, mis on oluline ja mida algses komisjoni tekstis ei olnud, on seos äh, Horisont kaks tuhat kahekümnega. ma usun, et siin on võimalus kasutada struktuurifonde hoivekeskuste ähm, loomiseks, aga me peaksime kaasama ka CEF-i, ERDF-i siin pakutakse välja, et meil peaks olema teatud seos CEF-iga, mis on päris huvitav, sest see ju tuleb Ühtekuuluvusfondist. lisaks ERDF-ile ja see on üsna üllatav. seetõttu püüan seda lahti selgitada. üldiselt on väga palju muudatusettepanekuid ja ma arvan, et need ei ole omavahel vastuolus nad on võib-olla erinevad oma vaatenurga suhtes. ja viimase märkusena VKE-de kohta, sest see on üks suurimaid erinevusi poliitiliste fraktsioonide vahel, sest praktiliselt kõik fraktsioonid toetavad seda, et see peaks olema kasutatavad ka suurettevõtetel, kes välja arvatud siis rohelised, kes leiavad, et see peaks olema ainult VKE-dele, nii et kokkuvõttes ma arvan, et see on suhteliselt keeruline probleem, mida läbirääkimistega lahendada, aitäh. Eh, eh, suur tänu, Jaan, ennem kui ma annan sõna Konstantsa Krellerile, Kellerile, tuleksin ma, peaksin ma selgitama, et intra, see sõna tähendab ju regioonide vahelisust, mitte regioonide ülesust. ja see komisjoni tekstis ka kasutati seda sõna intra, mis paremini äh, selgitab ka regioonide vahelisi sidemeid, aga ma eeldan, et sellest mingisuguseid probleeme ei teki. ma, me peame jätma need arvatavasti juristlingvistide otsustada ning saame olla siin pragmaatiliselt. Konstantse Krell, palun. jah, ma ei räägi praegu koordinaatori ega raportöörina, vaid ma esindan proua Westfali, kes kahjuks praegu täna, sel, täna pärastlõunal siin olla ei saa ja ta palus, et ma siin esitaks tema seisukohti. esiteks soovib ta tänada raportööri Janni ja kolleege. teda väga üllatas, et kümne lehekülje seitsme teistkümne artikli kohta on võimalik ähm, esitada rohkem kui kaheksasada muudatusettepanekut, aga selliseid kogemusi on meil viimastel kuudel ja nädalatel olnud rohkemgi. proua Vestfaali mulje oli aga, et äh, muudatusettepanekud lähevad põhimõtteliselt ühes suunas ja et äh, komisjonis võiksid nad hääletusel äh, saada enamuse toetuse, eriti mis puudutab äh, äh, infrastruktuuri toetamist ka parema, paremini arenenud piirkondades. me lähtume siin sellest, et leitakse kompromiss, et ka nendes piirkondades on võimalik infrastruktuuri toetada. Jan just rääkis ta sellest, et ka meie näeme ettevõt-, probleemina seda, et ettevõtete toetamine on piiratud VKE-dega, paljudes piirkondades, ka paremini arenenud piirkondades on vahel vaja toetada ka suuremaid ettevõtteid ja seetõttu peaks äh, siin äh, piirkondadel olema võimaldatud rohkem paindlikkust, et nad ise saaksid otsustada, millistel juhtudel nad saavad sekkuda see ei peaks äh, põhimõtteliselt olema alati võimalik, äh, selleks ei oleks ka raha, vaid see peaks olema võimalik siis, kui äh, piirkonnad ähm, selles kokku lepivad, siis peaks see olema võimalik. ja mis puudutab temaatilist kontsentratsiooni, siis põhimõtteliselt me täielikult toetame seda, aga me arvame siiski, et komisjoni ettepanekud on veidi liiga ühepoolsed ja liiga vähe paindlikud ja seetõttu meie ettepanek on, et me võib-olla võiksime võtta neljanda eesmärgi ka ja kas piirkonnad saavad ise otsustada, millise neljanda eesmärgi nad võivad välja valida, mis vastaks äh, spetsiifiliselt äh, vastava piirkonna vajadustele. ja me võiksime selles näha kompromissi, aga selle üle tuleb järgmistel päevadel äh, läbirääkimisi pidada. Jan rääkis äh, demograaf-, et palju on tõstatatud demograafia, kultuuri ja turismi küsimusi, me arvame, et kultuur ja turism ja loovma, loomemajandus äh, on paljude piirkondade jaoks olulisteks teguriteks ja et et Regionaalarengu Fondi määrus on õige koht, kus neid asju käsitleda ja kus anda võimalusi neid asju toetada. ja üks viide veel, me loomulikult toetame seda, et tulevase ühtekuuluvuspoliitikaga edendatakse Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiat, aga me ei tohi Euroopa Regionaalarengu Fondi klassikalisi ülesandeid tähelepanuta jätta, neid, need on ära toodud artiklis kaks ja selgeks tuleb teha see, et seda ei tohi ära unustada. mis puudutab linnade toetamist, siis me toetame väga seda, et linnu rohkem toetataks, me toetame vastavaid muud-, muudatusettepanekuid, mis puudutavad linnade arendamise foorumit, me toetame ka mõtet, et prioriteetide telg jätkusuutliku linnade arendamise jaoks peaks olema või-, võimalik, et erinevaid telgi saaks ähm, üksteisega siduda ja ma tänan äh, proua Vestfaali valmisoleku eest äh,, proua Vestfaal sooviks äh, väljendada ka valmisolekut äh, edasisi arutelusid pidada ja läbirääkimisi pidada, et me saaksime teisel juulil äh, hääletada ja headele kompromissideni jõuda. suur tänu, Konstantsa Oldživlasek vist vist, kuna liberaali, liberaalide või roheliste kolleege kohal ei ole. aitäh, proua esinaine. tuleb tunnistada, et algusest peale oleme mina ja minu fraktsioon tähelepanelikult jälginud, kuidas kulgevad läbirääkimised ja arutelud selle määrustiku üle ning Jan Olbrichti vaadetega on meil palju ühist. minu jaoks on oluline see kontseptsioon, et igasugune ballast, mis ei ole oluline selles valdkonnas, tuleb välja jätta, me peame keskenduma olulistele äh, võt-, tuumküsimustele ning ülearune tuleks ühisest määrusest välja jätta ja sellega peaks tegelema spetsiifilistes määrustes. nõustun samuti sellega, et selgitada tuleb komisjoni pealt teatud definitsioone, näiteks produktiivne investeering. täna töisel hommikusöögil, kus meid oli päris palju kohal, jõudsime me ka kokkuleppele, et tuleb välja selgitada, mida teatud terminid tähendavad. samuti tuleks kaasata sport, kultuur ja turism, mis puudutab temaatilist kontsentratsiooni, siis jah, oleksime rahul rohkema arvu prioriteetidega, lep-, oleme valmis leppima praegusega, oleme nõus ka numbriga neli ja arvame ka, et kui otsust mõjutavad regioonid ise, siis sellist lähenemist me ka toetame. mis puudutab linnade arendamist, siis täiesti loogiliselt ma toetan seda veelgi enam, nõustun selle kümne protsendiga, aga me peame ka välja mõtlema, kuidas täpselt me neid investeeringuid arvutame, mis kuuluvad investeeringute alla siin on kirjas miinimumprotsent ja eks me näe, kas meil on võimalik luua ka mingisugune eraldi prioriteetide telg selle temaatika jaoks. sellest oleks ka kasu. mis puudutab VKE-de toetust, siis ja suurettevõtete kaasamist samuti, siis seda me ka toetame, meie fraktsioon arvab ka, et me ei peaks siit välja jätma ühtegi ettevõtet. ja kui meil on tegemist pikema perspektiivi teadus- ja arendustegevusega, siis siin on meil ju neid ettevõtteid vägagi tarvis. Nad suudavad äh, aidata kaasa VKE-de tegevusele ning lõpetuseks peame me selgitama ka selle käibemaksu küsimuse, meie arvates peaks olema see abikõlbulik kulu. suur tänu! aitäh! see oleks ka hea, kui komisjon reageeriks sellele käibemaksu küsimusele. Korneliat ka ei ole, seega Andrei Kovaltšev. aitäh, proua eesistuja. alustuseks tahaksin tunnistada, et olen härra Olbrechti raportiga väga rahul, üritan teha lühidalt ja piirduda peamise aspektiga, nimelt on vaja leida äh, paindlikkuse ja kohustuste vahel temaatilistes põhimõ- äh,, prioriteetides tasakaal. ning seda tuleb silmas pidada järgmistel nädalatel ka ennem üheteistkümnendat juuli hääletust, kui me töötame kompromisside kallal. kas teile meeldib või mitte, siis äh, on meil Euroopas olukord, kus on meil regioone, kus ei ole ka veel seda, neid põhiinfrastruktuuri olemas me elame innovatsiooni ajastul ning me ei tohi, aga me ei ole loodud veel jätkusuutliku arengu jaoks äh, vajalikke tingimusi. meil on vaja aidata erinevaid regioone ja kui me soovime panustada VKE-de töösse ning kohalikku majandusse, siis seda tuleb teha paralleelselt. seetõttu artikkel nelja kohta esitasime muudatusettepaneku, kus palutakse et, et kolmkümmend protsenti RDF-i äh, rahadest liikmesriikide tasandil läheks vähem arenenud piirkondadele temaatiliste põhimõtete kohaselt. Äh, härra Olbricht pakkus välja nelikümmend protsenti, loodetavasti jõuame me kolmekümne viie protsendi peal kokkuleppele. see, need, need kohustuslikud investeeringud ERDF-ist vähem arenenud piirkondadele aitaks kaasa paindlikkuse suurendamisele temaatilistesse põhimõtetesse investeeringutes. nõustun ka proua Krelliga, et tuleks luua ka neljas äh, äh, sihtala nende piirkondade jaoks. seega ma ootan järgmistel nädalatel tööd teiega ning loodetavasti suudame me temaatilises kontsentratsioonis saavutada ka vajaliku paindlikkuse. suur tänu! ma vaatan nüüd neid inimesi, kes siit tulevad ja lähevad, teadmiseks assistentidele, et kui teie saadikut siin ei ole, siis palun võtke ka nende dokumendid kaasa, sest muudatusettepanekuid uuesti juulikuus laiali ei jaotata. seega ärge unustage seda. Anna Miranda. aitäh. aitäh esimene ja mis puudutab äh, VKE-sid, millest äh, raportöör on rääkinud, siis äh, on ka selliseid piirkondi, kus ei ole üldse suurettevõtteid. seal ei ole ühtegi firmat näiteks, kus oleks viis tuhat töötajat, on ainult firmad, kus on sada, kakssada töötajat ja selliseid piirkondi ei ole mitte üks või kaks, vaid neid on rohkem ja mis puudutab seda horisontaalset ülesandet, äh, ülesannet, äh, sugudevahelise võrdsuse ülesannet, siis ähm, selle kohta tahaks öelda, et Euroopa poliitika on äh, alati olnud suunatud sellele, et selline horisontaalne ülesanne oleks. Ähm, parlament, nõukogu ja komisjon on alati seda seda nõudnud ja see peab olema ka raammääruses kirjas ja mis puudutab infrastruktuuri ligipääsetavust, turismi ja kultuuri infrastruktuuri ligipääsetavust, milliste objektidega peab olema tegemist, kas tegemist peab olema mm, keskkonda kahjustavate projektidega, see kindlasti ei ole roheliste meelest õige äh, on olnud mõningaid äh, projekte, aga näiteks ei ole investeeritud sellesse, et äh, maapiirkondadest saaksid äh, inimesed juurdepääsu lairibaühendustele, seda ei, ei ole seni tehtud. näiteks võiks koolis juurutada energia säästmise pro-, projekti nagu ettevõtetes ähm, tegemist on ebavõrdsusega, mida või, võib leida ter-, territoriaalsel tasandil ja meile tund-, mulle tundub väga huvitav ka teie märkus, et vaja on ähm, baasinfrastruktuuri osas täpsustusi. Äh, paljudel on äh, kahtlusi, et see ei ole eriti selgelt välja toodud. I would like now to ask the commission and um, to comment on komisjon, palun nüüd kommenteerige neid ERDF-i ja muid küsimusi. suur tänu! see on väga oluline määrus, ERDF on ühtekuuluvuspoliitika kõige suurem plokk, rahastamise plokk ning just siin me näeme neid erinevaid sätteid, mis läbi saab fondide kasutamist rohkem fokusseerida ja kontsentreerida. eesmärk on siin saavutada tõhusus läbi lisandväärtuse iga ERDF-i euro puhul, mida kasutatakse liikmesriikides investeeringuteks. ja siin on välja toodud erinevad viisid, kuidas seda saavutada. alguspunktiks on see, et ERDF-i rahade kasutamise ulatust tuleks piirata. ning selles kontekstis tuleb vaadelda ka neid muudatusettepanekuid. põhjus, miks välja on jäetud investeeringud suurettevõtetesse arenenumates piirkondades, tuleneb sellest, et see ei ole kogemuste põhjal kõige parem rahade kasutamise viis, palju tõhusam on kogemuste põhjal, võib väita, see, et toetatakse VKE-sid ja kasulik ei ole neid rahasid suunata suurettevõttesse, vabandust, ma ütlesin just suurettevõtted arenenumates piirkondades ei, see puudutab lihtsalt suurettevõtteid, mis puu- ja tootlikke investeeringuid. kuna need investeeringud ei, ei ole kõige tõhusam toetuse andmine. kõige tõhusamalt saab toetada suurettevõtteid läbi soodsa keskkonna loomise, kui luuakse infrastruktuuri, koolitatakse häid töötajaid. tõhus aga ei ole see, kui lihtsalt raha pumbatakse suurettevõtetesse. veel üks ulatuse piirang, mis on seotud rohkem arenenud piirkondadega, on seotud äh, infrastruktuuri investeeringutega äh, alus, äh, baasteenist-, teenustesse Ehm, see raha ei, mida kulutatakse kõige arenenumatesse piirkondadesse, ei ole kõige tõhusam raha kulutamise viis, kui seda kulutatakse näiteks maanteede või kanalisatsiooni ehitamiseks. eelkõige peab keskenduma rahastamisel võtme Euroopa Liidu prioriteetidele, keskenduda tuleb innovatsioonile, VKE-de toetamisele, investeeringutele, mis stimuleerivad töökohtade loomist ja majanduskasvu. konsultatsiooniprotsessi tulemusena just piirati äh, ERDF-i rahade kasutamise valdkondi. siis järgmine konsultatsiooni tase, investeeringute prioriteedid. me, me tõime välja üksikasjalikud äh, fondide kasutamise eesmärgid, sihtalad ja tõime välja kõige tähtsamad äh, äh, eesmärgid temaatiliste sihtalade sees. komisjon ei soovi siin kuidagi lahjendada neid eesmärke seeläbi, et tuuakse sisse mingisuguseid uusi aspekte sinna, vaid sest, sest siis me kaotame jällegi tõhususes, mis on meie peamine eesmärk. ning kontsentratsiooni viimane element loomulikult on need protsendid ehk siis miinimumprotsent äh, fondidest äh, olen erine, erinevate regioonide puhul on määratud äh, teatud valdkondadele ERDF-ist. kui me seda ka lahjendama hakkame, siis kaob selle kontsentratsiooni süsteemi eesmärk kui nüüd vaadata neid kaheksasadat muudatusettepanekut, mis siin tehti, siis võib öelda, et meil on siin mitu äh, eraldi lahjendamise tasandit ning kui need kõik lisada erinevatele mehhanismidele, siis jääb meil peamine eesmärk saavutamata äh,. meie rahastamine ei ole enam nii kontsentreeritud ja fokusseeritud. mis puudutab linnasid, siis lihtsalt, et te teaksite, et komisjon jagab raportööri arvamust, et linnade nimekiri, linnade väljatoomine ja see viis protsenti peaks jääma liikmesriikide otsustada. komisjoni ettepanekus juba selgelt öeldakse, et komisjon toetab lähenemist, mis ei näe ette programmis linnade nimekirjade väljatoomist, vaid liikmesriigid peavad seda ise otsustama vastavalt meetoditele või põhimõtetele, mis on programmis kirjas, kirjas. aga liikmesriigid ise lõpuks peavad otsustama, kuidas neid rahasid kasutatakse. nüüd lõpetuseks paar spetsi-, spetsiifilisemat küsimust, mis siin esitati. käibemaksu küsimust RDF-i määrus ei reguleeri. see on üldmääruses sees, sest komisjoni lähenemine on ju, et et üldsäte, et käibemaksu küsimus peaks äh, reguleerima just üldmäärustikus, kuhu ehk siis käibemaks äh, peaks olema sarnaselt koheldud iga, kõikide fondide puhul. see aitab kaasa sidususele, lihtsustab ka kasusaajate ning haldurite tööd. komisjon tuli seega välja ettepanekuga, mis meie arvates on tasakaalustatud, mis võimaldab käibemaksu pidada abikõlbulikuks kuluks ainult siis, kui see ei ole hüvitatav, sest kui ta on hüvitatav, siis ta ei ole tegelikult kulu, ja samuti jäetakse välja avaliku sektori üksused, sest komisjoni arvates ei ole mõtet Euroopa Liidu eelarvest hüvitada käibemaksu, mis lõpuks jõuab niikuinii nii riigieelarvesse ja samuti tuleks vältida selliseid mehhanisme, mis, mida on vahel kasutatud selleks, et äh, hiilida mööda sellest äh, ri-, avaliku sektori üksuste keelust, siis me oleme siin seetõttu jätnud välja infrastruktuuri, sest minevikus me oleme näinud, et luuakse erasektori ettevõtteid just selle jaoks, et hiilida kõrvale sellest käibemaksureeglist. see ei, aga ei tohiks olla võimalik. nüüd veel üks spetsiifiline küsimus. infra- ja intraregionaalsus. intraregionaalne on termi-, termin, mida kasutatakse laialdaselt ning äh, siis kasutatakse ka äh, terminit äh, saab regional, aga see puudutab valitsuste vahelisust, tegevust. see on seotud näiteks partnerlusega, näiteks kohalike omavalitsuste vahel. aga minu meelest seda infraregionaalse terminit tekstis küll kasutatud ei ole, aga eks me uurime seda veel. nüüd lõpetuseks äh, veel kaks terminoloogiaalast küsimust, mis siin tõstatusid. baasinfrastruktuur ning produktiivsed investeeringud. komisjon on loomulikult valmis edastama teile taustainfot, äh, tooma välja selle info allikad, täna hommikusel, äh, hommikuse, äh, tööhommikusöögil räägiti ka produktiivsetest investeeringutest ning viidati ka sellele, et seda kasutati ka algse investeeringu äh, kontekstis riigiabi valdkonnas. see puudutab äh, investeeringuid äh, ettevõtete äh, algsesse primaarsesse tootmisesse. aga loomulikult olen ma valmis teile andma edasist infot terminoloogia kohta, kui see aitab teid järgnevatel päevadel kompromissettepanekute töötamise, väljatöötamisel. suur tänu, Jan! Uh, aitäh. komisjoniga käis meil temaatilise kontsentratsiooni üle pikk arutelu ning peamine erinevus siin komisjoni ja paljude muudatusettepanekute vahel seisneb selles, kuidas mõistetakse paindlikkust. see, mis komisjoni dokumendis kirjas on, ütleb, et me peaksime keskenduma väga spetsiifilistele kolmele temaatilisele sihtalale ning siis me peame mõtlema, milline protsent siin nendele jaoks kehtib, kakskümmend, viiskümmend, kuuskümmend, ükskõik. ja siis räägime me sisust, mis selle temaatilise konstellatsiooni taga täpselt on. teine lähenemine oleks, et me peaksime võimaldama nendel äh, teemavaldkondadel ise kontsentreeruda, et nad saaksid ise otsustada milline kontsentratsioon on kõige parem selleks, et saavutada kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärgid. minu arvates on see probleem ka tegevuskavade puhul. komisjon nõuab, et need seal sätestatud eesmärgid peavad, äh, saavad täidetud ja just läbi kontsentratsiooni aga siis äh, jääb meie süsteem täpselt samaks, nagu ta praegu on. kehtestame näiteks neli temaatilist äh, eesmärki, sihtala ning nendest tuleb valida kolm. siis teie ise vastutate, teie peate otsustama, kuidas te neid eesmärke soovite saavutada. praegusel hetkel aga tundub, et öeldakse, et meie teame paremini, mis teie jaoks hea on ning me otsustame ka, et see kolmkümmend protsenti või kakskümmend protsenti läheb sinna. ma tean, et nii on tegutseda lihtsam ja vahel ongi see mõtestatud, aga määrus ei ole ju see lõpp, viimane samm, see on alles esimene samm, siis tulevad äh, partnerluslepingud, äh, lepingu läbirääkimised ja nii edasi ma tahaksin tänada arutelus osalejaid sõnavõttude eest. Need olid väga positiivsed. me jagame sama arvamust, kuigi üksikasjades võib-olla on lahknevusi aga proua Jandrits, kui mõnes piirkonnas ei ole suuri ettevõtteid, kui need ettevõtted on väikesed, siis on ju mõttekas välja tuua nii suured kui väikesed ettevõtted. me ei ela mingisugusel eraldatud saarel. me ei räägi siin äärepoolsematest piirkondadest. me teame, kuidas nõukogu arvamus muutub, nagu kultuur oli, nad muutuvad ka paindlikumaks ning paljud muudatusettepanekud peegeldavad ka nõukogus valitsevate arvamuste muutust. me ju teame, mis seal toimub. ja nõukogu on valmis süsteemi avatumaks muutma. Nad ei hakka vältima enam suurettevõtteid, nad on valmis ütlema, et tavaliselt on mõttekam rahastada VKE-sid, kuid teatud juhtudel peaks raha saama ka suurettevõtted, nii peaksimegi me edasi töötama. samuti peaksime me selgitama, mida see tähend-, mida see turism, kultuur ja sport siin täpselt tähendavad, milliseid pro-, projekte me siin silmas peame. aga see puudutab juba äh, rakendusfaasi ja seal me üksikasjadesse ei peaks enam laskuma. üldiselt aga on meie arvamused sarnased ning loodetavasti leiame me ka viisi, kuidas terve komisjoni arvamust ühiselt väljendada. järgmine menetluslik samm on kompromisside koostamine ning loodetavasti jõuame me kompromissile ka komisjoniga. et süsteem oleks võimalikult tõhus. lõpetuseks parlamendisaadikud eriti, kes on äh, tegutsenud ka kohapeal selles valdkonnas, me üritame võimalikult selgelt defineerida ka kasusaajaid. see on kriitilise tähtsusega, et meil oleks õiguslik tekst, mis oleks kõikide jaoks arusaadav, mitte ainult valitsuse, vaid kõikide jaoks. see peaks olema võimalikult lihtne, seda võib nimetada lihtsustamiseks. Äh, lihtsustamise tagajärg aga tavaliselt on suurem keerukus. seega koostagem lihtne, kergesti arusaadav tekst. suur tänu! Uh, thank you, Jan, uh, very much. Uh, before I move to the next point. suur aitäh, aitäh, Jan, enne kui ma lähen järgmise punkti juurde, mis on siis ühtekuuluvusfond, siis ma tahan informeerida teid eilsetest otsustest, äh, mille tegid ko poliitilised koordinaatorid. Äh, äh, oleme saatnud seadusandlikud ja mitteseaduslikud dokumendid poliitilistele fraktsioonidele. ALDE otsustas viia struktuurifondide ja defitsiitide küsimuse raportisse, ka teine eriraport, mis puudutas kasutada ühtekuuluvusfondi äh, rahasid äh, meresadamate jaoks samuti, mis puudutab põllumajandust, ka põllumajandustoodete kasutamist, sotsiaal, sotsialistid ja demokraadid tahavad parandada ligipääsu finantseerimisele, EPP, äh, see on siis energia teekaart aastani kaks tuhat viiskümmend avame diskussiooniga, mis puudutab välisekspertide poolt tehtud uuringuid, mis meil on endiselt võimalik tänu komisjonile, selleks finantseerimine on olemas, nii et ma ootan, et enne suve tehakse otsus poliitilises fraktsioonides selle kohta, milliseid uuringuid on vaja. arutasime viimase teemana seda, mis puudutab delegatsioone, mis Grade see regikomisjonil on, on teisel poolaastal liikmesmaadel, leppisime kokku, et delegatsioon Hispaania-Prantsuse piirile läheb neljakümne neljandal nädalal Küprosele, kolmekümne üheksandal nädalal ning kuu lõpuks peavad kõik poliitilised fraktsioonid informeerima äh, sellest, kui palju nende liikmeid lähevad Hispaaniasse ja äh, Küprosele ja õnnestub ehk meil öö, saata veel üks delegatsioon Iirimaale, seda siis sõltuvalt sellest, kui paljud kolleegid otsustavad minna Küprosele ja Hispaaniale. Hispaaniasse, Viktor Bastianaro, palun, sõna on teil. aitäh! Õnneks on mul ainult sada kolm muudatusettepanekut, mis on esitatud Ühtekuuluvusfondi määruse kohta. olukord on aga tegelikult palju-palju lihtsam. mõnikord Läks natukene aega, enne kui tõlge sai valmis ja nüüd kõigile kättesaadav on ja nüüdseks on ta olemas, ta teie dokumentides. esitan mõned üldkommentaarid oma raporti kohta. olen õnnelik, sest minu seisukohta üldiselt toetatakse ja paljud minu muudatusettepanekud on vastavuses teie siis äh, muudatusettepanekutega või sellele väga-väga lähedal. ma olen seetõttu väga Äh, äh, väga kindel, et meie leiame hea äh, lahenduse ning kompromiss, mille teiega koos välja töötame, rahuldab kõiki osapooli. suur hulk muudatusettepanekuid tahavad Ühtekuuluvusfondi muuta rohelisemaks, sellega olen väga-väga rahul, sellepärast et ka mina tahtsin panna väga rohelise pitseri Ühtekuuluvusfondi seadusandlusele. aga samuti siin on mitmesuguseid transpordiinfrastruktuuri eh, osasid, et need kuuluksid Ühtekuuluvusfondi alla. üleüldiselt Ühtekuuluvusfondi idee on finantseerida peamiselt üle-euroopalisi transpordivõrgustikke, seda tuleks aga minu arvates säilit-, säilitada. ja need muudatusettepanekud, mis tahavad laiendada seda rakendusala, ning äh, seda, äh, missuguseid osasid Ühtekuuluvusfondis võib kasutada ja rakendada, äh, mõtleme selle peale, siis me peame muutma üldsätete üheksandat artiklit. Ühtekuuluvusfondis see koht ei ole, see, selle muutuste koht on siis üldsätetes. makromajanduslike tingimuste all on mõned muudatusettepanekud, te teate kõik et mina olen igasuguste äh, makromajanduslike tingimuste vastu, minu veendumus on selline, et säilitame praegused reeglid, mis peale Lissaboni lepingut isegi olemasolevad lepingud ja ühtekuuluvusfond, säilitame seda sellisena, nagu ta on, see on hea ja kõigile vastuvõetav. uued makromajanduslikud tingimused karistab äh, Euroopa ühendust ja mm, regioone ning diskrimineerib nende tingimuste alusel eh, teisi ühtekuuluvusfondi rahasid. ühtse Euroopa, Euroopa ühendamise rahastu, seda on pikalt arutatud, lõpuni pole ka jõudnud ja minu seisukoht on selge. me kõik teame, millises seisukohas mina olen, aga küsimus ei ole minus. küsimus on selles, kuidas seda teha. kuidas seda teha niimoodi, et me oleksime esimese, et me oleksime kõigepealt funktsionaalsed, et see asi saaks rakendatud, punkt kaks. kuidas vältida uusi pingeid, sest komisjon teab väga hästi, et on pingeid ja vaidlusi nõukogu siseselt, see, seda mainitakse ikka ja jälle. on täiesti vale, et transpordinõukogu on sõlminud kokkuleppe Euroopa ühendamise rahastus suhtes, sest nädal hiljem Euroopa Komisjoni president härra Barroso neliteist liikmesmaad deklareerisid, et nad on kas CF-i vastu või nad tahaksid väga näha, et oleks selline rahastu, mis äh, võtaks arvesse nende muresid. seetõttu minu üleskutse komisjonile on selline, et näidata lõpuks üles ikkagi paindlikkust ja aru saada sellest, et kui meil tekib äh, nõukogus sõda ja see kandub üle Regionaalarengu komisjoni, siis see projekt võib ohtu sattuda. ja selles vaimus teen ettepaneku kompromiss äh, muudatusettepanekuks, mis võtab arvesse nii äh, riiklikke muresid, mis tähendab äh, samas ka administratiivsuutlikkuse äh, parandamist ja kolme aasta pärast antakse see üle tsentraalselt juhitud võimule Brüsselis. võib-olla see ei ole ideaalne lahendus, selles ma olen ka üsna veendunud, aga me peame töötama kompromissi kallal, selline on minu sõnum nii komisjonile, eh, regionaalarengu peadirektoraadile kui ka eh, liikuvuse peadirektoraadile, kui mitte, siis see projekt nagu te teate, proua eesistuja, esimees Te teate, et on projekte, mis täiesti elimineeriksid Euroopa ühendamise rahastu ja kell tiksub. me peame tegema piisavalt äh, vara otsuse, kõige hiljem juulis. ja on parem, kui me näeme, et on olemas tahe ja soov kompromissile jõuda. mina olen selle kompromissi nimel äh, äh, nõus tööd tegema, nagu te teate, pooldame oma muudatusettepanekut, mis on sarnane äh, Äh, ühtekuuluvusfondi regulatsioonile sarnanev muudatusettepanek, et see võiks käia ka Euroopa ühte, ühendamise rahastu kohta. põhipunktid. säilitada energiat elamumajandusele, mul on hea meel näha, et minu ettepanekule vastuseisu ei ole ja ma väga tervitan seda, nagu meile öeldi, et nõukogus jõuti äh, kokkuleppele läbirääkimiste kaudu, mis puudutab siis energiasäästuprogrammide äh, äh, selekteerimise suhtes. muudatusettepanekut üldiselt toetatakse, äh, seda toetavad ka mõned muudatusettepanekud ja ma olen tegelikult nõus kõigi nendega, kes on esitanud muudatusettepanekuid selleks, et me jõuaksime väga hea ja peaaegu konsensusliku lahenduseni terve hulk äh, muudatusettepanekuid, mis puudutavad üldisi indikaatoreid siin, nagu ma juba selgitasin. ühtekuuluvusparteis, ühtekuuluvusgrupis otsustasime, et komisjon võtab rakendusaktidega vastu üldised indikaatorid, see on sama reegel ERDF-ile ja ECT-le seetõttu kutsun üles oma kallid kolleegid enamasti rohelistest eh, ridadest võtta arvesse taoline lahendus, mis on paindlik, elujõuline ja välistab ka täiendavad dispuudid, see võimald- äh, ning esitada muudatusettepanekud, mis on kas siis tehnilised, faktilised ja mida äh, ja on palju parem, kui komisjon sellega tegeleb. kõik muud ettepanekud minu raportis on leidnud toetust ja ma olen väga tänulik selle toetuse eest, mis te olete oma, mida te olete oma muudatusettepanekutega üles näidanud. lõpuks tahaksin väga tänada oma variraportööre, äh, kõikide kolleegide panuse eest ning tahan tänada väga öö, äh, oma meeskonda arvestades seda head koostöövaimu ning ma loodan, et see dokument võetakse vastu suure häälteenamusega ning see on hea sõnum, kui me saame mandaadi, et pidada läbirääkimisi nõukoguga. suur aitäh ning olen valmis teiega tegema koostööd selleks, et luua vajalik keskkond kompromisside saavutamiseks ning võtta vastu siis esi, see esialgsel hääletusel juulisel. Thank you, Viktor, very much, Erminia Matsani. suur aitäh, Viktor äh,, proua Matšani. Eh, aitäh. ja ma saan ähm, reageerida kolleeg Postinaru äh, soovile, et selle määruse kallal töötamine peab lõppema nii, et kõik annaks oma panuse. ma arvan, et siin suuri pingeid ei ole. mina tegelikult juba andsin oma panuse kolleeg Postinaru töösse ma esitasin mõned muudatusettepanekud, täpsemalt öeldes kuus muudatusettepanekut, kuna ma olin arvamusel, et et nende kuue muudatusettepanekuga on võimalik äh, väljendada seda, mida ma ütlesin nii komisjonis kui ettevalmistamatel kohtumistel äh, raportööriga viimastel kuudel komisjoni ettepanekus on üks suur äh, uudis, nimelt äh, Euroopa ühendamise rahastu. ja me ju iseenesest oleme sellega nõus, aga üldmääruses on üks määrus, mil, mis mind ei, üks punkt, mis mind ei veena, nimelt et äh, vahendite määramise menetlused ei rahulda mind ja selle tõttu ma esitasin muudatusettepaneku, mille sisuks on just nimelt selle selgitamine, et kuidas äh, raha jagatakse. ma arvan, et äh, see peaks toimima, need otsused tuleks langetada riiklikul tasandil, ehkki kontroll nende määruste üle on äh, komisjonil, see on määruses nii ette nähtud. ma arvan, et kolleeg Postinaru on ka nõus selle lähenemisega muus osas äh, on äh, ettepanekute eesmärgiks olnud äh, selle rõhutamine, et ähm, tuleks üritada vähendada CO2 heidet, eriti just transpordis ja seda tuleks kindlasti ära mainida kõigi tegevuste puhul. ning viimane asi. üks muudatusettepanek teeb selgemaks selle, et Ühtekuuluvusfondi vahendeid on võimalik kasutada kõigi algatuste jaoks, mis on seotud üle-euroopaliste transpordivõrkudega, hoolimata ühtekuuluvusfondist ja ühtekuuluvusfondil on teatavaid piirid ja neist saab ületada niimoodi, et öelda, et ühtekuuluvusfondi vahendeid saab kasutada ka üle-euroopaliste võrkude jaoks. mis puudutab äh, muid kolleeg Postinaarule esitatud muudatusettepanekuid, ma ei ole neid kõiki äh, läbi vaadanud, äh, esitati sada kolmkümmend üks muudatusettepanekut, äh, mind isiklikult äh, üllatas see, et tehakse ettepanek laiendada Ühtekuuluvusfondi pädevusala. ma arvan, et oluline oleks see, et ma ütleks, et äh, fonde võib äh, kasutada paindlikult ja et neid investeeringuid, mida ei saa rahastada ühtekuuluvusfondist, võiks rahastada teistest äh, tõukefondidest. ja need riigid, kes saavad kasutada ühtekuuluvusfondi vahendeid, võiksid ka neid kasutada saada näiteks elamuehituses energia säästmise algatus. mina igal juhul toetan seda. Thank you uh, very much, uh, Nikos Chrysohelos. aitäh, Nikos Chrysohelos, palun. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω πολύ τον εισηγητή. Aitäh ka mina sooviks tänada raportööri, ma arvan, et tegemist on väga hea koostööga olnud ja me lähme õiges suunas. Öeldud on juba ära, et äh, meil on üsna suur üksmeel, üsna suur arvamuste kattuvus on energiasäästu ja uute energiaallikate ja elamuehituse vallas. kõik on nõus ka sellega, et äh, et äh, see on äh, kulude-tulude seisukohalt mõistlik, see annab panuse heitgaaside vähendamisse, CO2 heite vähendamisse ja see on äh, Euroopa tasandil tõesti ühtekuuluvuse elemendiks. ma arvan, et äh, üks meil on ka selles osas, et et äh, fondi vahendeid tuleb, saab ette näha ka Natura kaks tuhat äh, alade jaoks, et äh, neid saab kasutada bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks. Ähm, e E, e, erimeelsusi on ETS-iga seoses, seal on väga, sõnastus ebaselge, ehkki raportöör on üritanud kompromiss-sõnastust välja pakkuda e-, projektide, programmide jaoks, aga see on üsna üldine veel, see, seetõttu ma arvan, et me peame tööd selle kallal jätkama, et me tõesti saaks ka konkreetseid äh, pilootprojekte äh, kaasata meil ei peaks olema selliseid äh, pilootprojekte, mis tegelikult seda ei ole. mis puudutab äh, nende äh, mis puudutab kaasamisvõimalusi näiteks planeerimise etapis ja jätkutöö etapis, tuleks selgelt välja öelda see, et keskenduda tuleks nendele töötajatele, kes töötavad vastavates äh, äh, omavalitsustes või äh, tsiviilühiskonna, kodanikuühiskonna organisatsioonides, sest nende kaudu me saame edendada ühtekuuluvust ja regionaalset arengut, see on see, mida me soovime saavutada, me peaksime sõnastuse muutma konkreetsemaks, mis puudutab transpordisektori prioriteete, siis on meil nii-öelda jätkusuutliku transpordi teema, mida me oleme alati rõhutanud jätkusuutlik transport on väga oluline. Äh, oluline on see, et saaks erinevaid äh, transpordiliike kombineeritult kasutada. ja et jalg, jalakäimine on oluline, rattaga sõitmine, äh, auto ühiskasutamine, nii car sharing kui ka car pooling on olulised teemad. ja oluline on ka toetada ühistransporti selleks, et meil oleks, et meie linnaliiklus oleks jätkusuutlik ja mm, et äh, transport tervikuna oleks jätkusuutlik. me ei tohi unustada ka seda, et meil on transpordisüsteem, äh, mis kasutab äh, veeteid, jõgesid või ka meresid. seda me ei tohi ka unustada, ehkki kui me räägime mobiilsusest, siis enamus mõtlevad siin kindlasti linna lähiliiklust ja ja kiirteid, aga meil on ka veeteed olemas ja ka neid tuleks arvesse võtta, kui me räägime transpordisüsteemidest. kohanemine kliimamuutusega, ma arvan, et kõige edukam, edukamaks on need lähenemised, mis kaitsevad ökosüsteeme. nii et äh, kliimakaitse loomulikult, kohanemine kliimamuutustega ja tõesti, me peaksime alati rõhutama ökosüsteemide lähenemist, võimalusi on väga palju, aga see peab olema meie prioriteediks ja riskide juhtimine, riskide, ohtude ennetamine, ka see on asi, mis annab äh, meile nii töökohtade loomise võimalusi kui võimalust äh, kasu-, kaitsta bioloogilist mitmekesisust. meil on siin erinevaid äh, eesmärke, mis üksteist täiendavad ja me peaksime üldiselt üritama saavutada seda, et me tõesti edendaks ühtekuuluvuspoliitikat ning kui me erinevaid asju rahastame, siis oluline on see, et need oleksid kooskõlas avalikul sektoril ei ole piiramatult vahendeid, seetõttu me peame toimima sihipäraselt ja ma usun, et ka Keskkonnakomisjon on äh, võtnud vastu oma muudatusettepanekud ja nende jaoks on oluline äh, veevarustuse juhtimine ja mm, jäätmekäitlus ja nendes vald-, valdkondades peame toimima sihipäraselt. ma arvan, et üldiselt seda eesmärki toetatakse, eesmärkide osas on ju teatav hierarhia, oluline on eelkõige ennetamine, jäätmete tekkimise ennetamine ja me peame just nimelt selliseid meetmeid äh, edendama. ma arvan, et äh, meil on äh, olemas hea instrument ja nüüd tuleb need eesmärgid ka ellu viia, mis puudutab vett, siis me peame esmalt üritama vähemal, vähem vett tarbida, mitte vett raisata, oluline on ka see, et et äh, veetorud ei lekiks ühelt poolt me alati üritame veevarustust parandada, aga teisalt on tohutuid veelekkeid veetorude puhul ja ka sellesse me peaksime investeerima, et veevõrgus läheks vähem vett kaduma ja et vähem vett raisataks. see puudutab kogu veeringlust, et, et vett ei tohi raisata. ja oluline on ka see, et oleks võimalik koguda vihmavett, äh, meil on sellega ka teatavaid kogemusi Vahemeremaades, äh, sest et äh, see on väga hinnaline võimalus, me varem oleme kasutanud selliseid võimalusi, me peaksime ka nüüd uuesti hakkama kasutama vihmavee kogumist ja kasutamist. ja me peaksime selleks nägema ette ka ühtekuuluvusfondi vahendeid kallid kolleegid komisjonist, kui te tahavate osaleda selles diskussioonis, siis te peaksite siia tulema kümne minuti pärast kohal, sest me te tegutseme siin väga-väga kiiresti. Jan Albrecht, palun. Um, uh, see on äh, iga raportööri võimalus, kus me õnnitleme teda pingutuste eest, mis ta on teinud ja me ei tohiks siin unustada Äh, ühtekuuluvusfondi tegeliku iseloomu. ühtekuuluvusfond, mis loodi Maastrichti lepinguga, tal on väga konkreetne eesmärk, see konkreetne eesmärk on vähendada liikmesmaade koormust, et aidata neile ette valmistada äh, stabiilsuspakt. seetõttu algne eesmärk oli keskenduda, keskenduda ühtekuuluvusfond riiklikul tasandil, mitte regionaalsel tasandil tasandil, see on Ühtekuuluvusfondi esimene põhiline eesmärk. teine osa on suured investeeringud keskkonda, transporti ja nüüd meil on võimalus ka tegeleda energiaefektiivsusega. aga need ei ole väiksed hooned. selle fondi iseloom on ju tegeleda suurte investeeringutega, seepärast, mida te juba ütlesite, selle fondi öö, ülesanne on tegeleda makromajanduslike sanktsioonidega, nii nagu me tegelesime Ungari puhul mitte väga ammu tagasi. me peaksime jääma Ühtekuuluvusfondi iseloomu juurde, see on just nimelt Ühtekuuluvusfondi riikide puhul, me ei tohiks lahjendada seda fondi eleme-, erinevate elementide vahel, mis ei vasta selle fondi iseloomule ja seetõttu peaksime ennast ette valmistama, tõestamaks seda, et Äh, seda fondi kasutatakse riiklikul tasandil, analüüsitakse olukorda äh, riiklikul tasandil. vabandust, et seda meenutada, sest see on minu arvates oluline. teiseks, mitte lubada lahendada seda fondi. lubage mul, sest me ei ole siin äh, väga erutatud, aga meie peamine teema on Euroopa ühendamise rahastu lubage mul küsitada, küsida komisjonilt, mis võib-olla on küll retooriline küsimus. parlamendis ei aruta me üldse numbreid. me arutame raamistikku, välja arvatud CF puhul, välja arvatud ühtekuuluvusfondi puhul. me räägime SKT-st, me räägime piirangutest, me räägime eelarve vähendamisest ja kümme miljonit ühtekuuluvusfondi. kui meil ei ole kolmsada miljardit ühtekuuluvuspoliitikale vaid näiteks kakssada viiskümmend on seda endiselt siis kümme miljardit või saab langeb see siis viie miljardi peale või nelja miljardi peale me lubasime endale mitte kasutada numbreid välja arvatud CF-i puhul CF tundub olevat nagu mingi pühak keda puutuda ei tohi see on esimene kord see on esimene asi teine küsimus mis on suunatud komisjonile ja see on nüüd minu teadmiste puudulikkus kui ühtekuuluvusfond on üks A eelarves nelikümmend miljardit, kui raha võetakse ühtekuuluvusfondist, siis on see üks B-s. kas siis on võimalik kasutada raha ühe, üks B-st äh, üks A all? see on lihtsalt minu teadmiste puudus. Euroopa ühendamise rahastu on amet Brüsselis, see agentuur kasutab raha äh, üks A-st, kas see kasut-, saab ta kasutada äh, rahaga üks B-s, see on konkreetne küsimus selle raporti kohta, sellepärast et me räägime rahast ühtekuuluvusfondist. ja küsimus on, kui raha võetakse, on ta siis endiselt ühtekuuluvusfondi raha või on see täiesti midagi muud? see kaob ära ühtekuuluvusfondist. nii et ma arvan, et selle määruse jaoks on see oluline, on oluline see asi selgeks teha niipea kui võimalik, sest kui me seda selgeks ei tee, siis tekib meil mulje, et see on näiteks ühtekuuluvusfondi raha ja teise poole jaoks see sugugi nii ei ole ma arvan, et on oluline mitte unustada, et ühtekuuluvusfond on ühtekuuluvusriikide jaoks ja seda tuleks kasutada konkreetsetel põhjustel, mis on vastavus põhilepingutega, aitäh. aitäh, Ursula Plasak. Já e, nebudu mluvit dlouho, naprosto souhlasím s tím, že kohezní fond je prima-. suur tänu, teen lühidalt. nõustun täiesti sellega, et ühtekuuluvusfond puudutab eelkõige suuri infrastruktuuri ja keskkonnaprojekte ja me ei tohiks seda laiendada, me ei tohiks sellest kõrvale kalduda. mulle meeldiks loomulikult ka see, et me saaksime seda fondi kasutada näiteks mm, veekadude jaoks, aga ma ei kujuta ette, kuidas seda organiseerida võiks. samuti tuleb tunnistada, et ma ei ole rahul sellega, et kümme miljardit ühtekuuluvuspoliitikast kant-, kantakse Euroopa ühendamise rahastusse. see on lihtne otsus, me ei ole äh, rahastu enda vastu, kuid me ei tohiks nõrgendada ühtekuuluvuspoliitikat. suur tänu, nüüd saab sõna komisjon. Nicolas Martin. Thank you, chair. I think uh... aitäh. ma arvan, et suurem osa probleeme äh, ühtekuuluvusfondide määrustikuga on juba vanad. mis puudutab ühtekuuluvusfondi äh, rakendusala laiendamist, siis kordan üle, mida härra Or-, härra Olbrecht ütle-, ütles. ühtekuuluvusfondil on selge eesmärk kehtestatud aluslepinguga, see ei ole kättesaadav kõikidele liikmesriikidele erinevalt ERDF-ist, vaid kättesaadav riikidele, kelle ähm, RKT on alla üheksakümne protsendi Euroopa Liidu keskmisest ja seda kasutatakse ka ainult eri, eral-, erieesmärkidel ja komisjon arvab, et seda ei peaks muutma. sest kui seda hakataks muutma nii, nagu mõned tunduvad soovivat, siis kaob selle loomus ning ka mõte. seetõttu soovib komisjon säilitada status quo'd selle koha pealt, kuidas seda fondi kasutatakse ning seetõttu on komisjon endiselt tõrges rakendusala laiendamise suhtes e-, elamumajandusele ja energiatõhususele, mitte et need kaks teemat ei oleks väga olulised, kuhu tuleks investeerida, vaid neid in-, investeeringuid saab teha ERDF-ist. nüüd e, seos Euroopa ühendamise rahastuga ja sellest on ka palju räägitud, ma märk-, märkin ära raportööri olulised kommentaarid selle kohta, et on vaja leida õige alus selleks. komisjon loomulikult on valmis uurima igasuguseid kompromissivõimalusi, tagamaks, et Euroopa ühendamise rahastut tõesti ka toetatakse piisavalt, et see üldse ka ellu kutsutaks, aga samal ajal on komisjon ka väga mures selle üle, et ei tohiks kaduda teatud Euroopa ühendamise rahastu võtmeelemendid, me ei tohiks eemale liikuda liikmesriikide poolt ettevatest eraldistest, sest need on lubatud teatud spetsiifiliste prioriteetide jaoks. see ongi see mõte siin, tuleb äh, suunata need rahad sinna, kus on infrastruktuurilised vajadused. seetõttu me ei nõustu mehhanismiga, mis selle võimaluse kaotaks nüüd eelarve küsimus. siin loomulikult tuleb ära oodata, milline saab olema eelarve lõplik struktuur, aga minu esialgne reaktsioon on, et kui lõplikku mit-, finantsperspektiivi on toodud ka eraldi säte sellest, et rubriigis üks A eraldatakse kümme miljardit või ükskõik kui palju äh, ühtekuuluvusfondist äh, üks B-st siis Euroopa ühendamise rahastule, kui nii otsustatakse, siis nii ka juhtub. kui see raha kantakse üle Euroopa ühendamise rahastusse, siis ei ole ta enam ühtekuuluvusfondi raha, tal kaob see ähm, ühtekuuluvusfondi loomus, kui välja arvata see, et teatud reeglid, mis kehtivad ühtekuuluvusfondile, kehtivad endiselt. nii nimetat-, nimet-, näiteks see, kus seda kasutatakse, kaasrahastamise määr ja nii edasi. aga ta langeb otsese haldamise alla nüüd. ja ei saa enam öelda, et see on ühtekuuluvusraha, mida hallatakse otseselt, ei, see kuulub Euroopa ühendamise rahastusse, kus säilivad teatud ühe, ühtekuuluvusfondi iseloomujooned aga seda hallatakse otseselt, mistõttu on see raha ka üle kantud. veel paar aspekti. makromajanduslik äh, tingimuslikkus, sellest on siin palju räägitud. komisjon on endiselt arvamusel, et see peaks kehtima kõikidele fondidele, mis langevad ühtsete sätete määruse alla. me ei ole nõus argumendiga, et siin justkui välistatakse, sest see mõjutab otseselt regioone, see argument ei ole põhjendatud. see, seda tulenevalt seosest makromajanduslike elementidega. Neid argumente on välja toodud küll ja veel, aga loomulikult toetame me muudatusettepanekut ei toeta me seda muudatusettepanekut, mis, millega need, see raha liiguks kohe lihtsalt tagasi ühtekuuluvusfondi. me oleme sellest juba kaugemale liikunud ning äh, praegused majandustingimused, mida me väga hästi teame, õigustab, õigustavad komisjoni ettepanekut. siis ühtsete indikaatorite küsimus, komisjon on siin väga avatud meelega. kui kõik kogu fondimäärustikul on ühtne lähenemine, siis on mõttekas need indikaatorid viia rakendusaktidesse, sest siis on võimalik paremini neid indikaatoreid välja töötada. ja komisjon on selle äh, mõtte suhtes avatud meelega. suur tänu, Viktor! no it's okay, good. On uh, the comments I, I mis puudutab neid kommentaare nüüd, siis tahaksin veel kord tänada proua Matsoonit. teda ennast kohal ei ole, aga ma loomulikult toetan täielikult seda, et töötataks madala süsiniku majanduse suunas. ja selles suunas, et vähendataks CO2 heitmeid ja kasvuhoone mõju. mina olen sellele teele pühendunud ning ma soovin ka seda silmas pidades äh, kaasata tema muudatusettepanekuid. mis puudutab neid probleeme, mis on seotud transpordi infrastruktuuriga, siis jällegi on mul kiusatus keskenduda peamistele Trans-Euroopa infrastruktuuri projektidele, lahendamaks need Euroopa võrgustike probleemid. me ei peaks keskenduma äh, võrgustikele, mis on olulised eri, eri piirkondade või eri piirkondade osade jaoks. siis härra Hristo Keelos, meie meeldiv roheliste kolleeg, suur tänu teie kommentaaride eest, nagu te teate väga hästi, olen ma isegi esitanud muudatusettepanekuid tugevdamaks Natura kahte tuhandet ja mit-, bioloogilise mitmekesisuse kaitset. andsin ka oma parima selleks, et mainida korduvalt probleeme, mis on seotud institutsionaalse ja haldussuutlikkuse tõstmisega ja olen, ootan vägagi ka Euroopa Komisjonilt realistlikku ja teostatavat plaani selle saavutamiseks ja juba ennem kahe tuhande neljateistkümnendat aastat, sest jaanuarist kaks tuhat neliteist peaks teoreetiliselt see institutsionaalne ja haldus suutlikkus olema suurendatud. siin saalis tänagi võib, võis näha, et vahel on meil tarvis mingisuguseid selgitusi isegi mõne lause kohta, mõne kontseptsiooni kohta. meil on vaja siin inglise keele entsüklopeediat, aga Euroopa Komisjon, kujutage ette, milline olukord siis veel meie regioonides on seetõttu peame me töötama selle nimel, et suureneks administratiivne ja institutsionaalne suutlikkus. see on oluline ka Euroopa ühendamisrahastu jaoks. nüüd ülejäänud transpordiga seotud aspektid, mida mainis ka härra Kristo Keelos. olen jällegi valmis teiega koostööks, aga ma ei sooviks neid probleeme väga laiendada ning peaksime keskenduma transeuroopalikele aspektidele ainult. aga küll me leiame viisi, kuidas kompromisse koostada. siis kuidas lahendada kliimamuutusega seotud probleemid, ma olen väga rahul, et üks auväärne kolleeg teisest fraktsioonist ütles, et see on nagu roheline re-, revolutsioon siin ühtekuuluvusraportis. ma olen väga rahul selle üle, sest see peegeldab tõesti kõikide fraktsioonide panust ja vaimu. meil on tõesti siin ühine Euroopa väärtustik ja see on, seetõttu on oluline, et see kaasataks ka kõikidesse ühtekuuluvuspoliitika fondidesse. ülejäänud asjad, härra Olbricht. loomulikult soovin ma ühtekuuluvusfondi puhul keskenduda sellele, mis pandi paika päris alguses ja minu mõte, et kaasata ka jätkusuutlik äh,, abikõlbulikkuse projektid, näiteks majade soojustamise ja äh, äh, keskkütte koostootmisjaamade jaoks, sellel on kolm peamist põhjust. esiteks, ja see on vastus ka komisjonile kui me oleks seda juba teinud, siis tänaseks oleks see probleem lahendatud, aga kui vaadata nüüd statistikat Euroopa Komisjoni poolt, siis nii-öelda korduvalt öeldakse, et praeguste investeeringutega, praeguse rahastamisega vastavalt äh, abikõlbulikkuse kriteeriumitele saame, saavutame oma eesmärgid alles kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. ehk siis järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal saavutame me ainult pooled oma eesmärkidest energiasäästlikkuse, kasvuhoonegaaside vähendamise poole võrra ja nii edasi, nii edasi nende valdkondades, nendes valdkondades. meil on vaja edendada rohe, rohelstamist mitte ainult meie majanduses, vaid me peame viima oma majanduse ka jätkusuutlikule teele. seetõttu tegin ma oma ettepanekud äh, energia säästmise asjus, elamumajanduses, et nad ole, et abikõlbulikud oleks ka transpordivõrgud, keskküttevõrgud ja see on vastuseks ka härra Kristo Keelosele. kõik projektid mis põhinevad taastuvenergial, on minu muudatusettepanekute kohaselt täielikult abikõlbulikud, abikõlbulikud ning ETC-d ei näpita siin. kõik, mis on alla kahekümne megavati ja põhineb taastuvenergial, on täielikult abikõlbulik, kõik, mis on üle selle, võib olla abikõlbulik. kui välja arvata jõujaamad, sise, sisepõlemisel põhinevad jõujaamad. see tooks meie süsteemi stabiilsuse. ja sellega ei kaasne mingisuguseid muid muresid. nüüd veel muud asjad. Euroopa ühendamisrahastu, nõustun täielikult härra Olbrichtiga ja mitte juhuslikult. meie probleemid, mida siin mainiti ka proua Matsooni poolt, näitavad, et meil on siin tõsine probleem ja meeldiv on, et Euroopa Komisjon on nüüd valmis kompromissi nimel koostööd tegema. see ongi ju tähtis, me peame leidma kompromissid. kui kompromisse me ei saavuta, siis see projekt jääbki ainult projektiks. ja mina ei soovi, et Euroopa ühendamise rahastu sureb enneaegselt surma. ma soovin, et ta tooks kasu, nii nagu on ette nähtud, aitab edendada transpordis peamisi Euroopa infrastruktuuriprojekte aga minu palve komisjonile on jõuda sellele kompromissile, mis oleks vastuvõtu lõpuks ka nõukogus, sest me peame jääma ju ühtseks ja nõukogu on siin palju lähemal parlamendile kui komisjonile. ma olen seetõttu natukene mures ning kergelt ka optimistlik selle kompromissi saavutamise osas lõpetuseks see kümme miljardit, mida mainis ka härra Vlasak. tahaksin teda tänada tema positiivsete kommentaaride eest. see on oluline siin, see raha tuleb ju ühtekuuluvusfondist. ja praktikas mõjutab see ka ülemmäärasid. me peame tagama, et ühtekuuluvuspoliitika eesmärke austatakse ka siis, kui raha kantakse üle Euroopa ühendamise rahastusse ja jällegi, seetõttu ma soovin, et me jõuaksime kompromissile, muudes küsimustes olen ma veendunud, et jõuame heale kompromissile ja siis saame hääletada ka raporti üle. ja jõuame kokkuleppele, kui vajalik, ka Euroopa Komisjoni ja nõukoguga. suur tänu kõikidele sõnavõtjatele. ma olen endiselt valmis teiega koos juuliks kompromisse välja töötama. suur tänu! Last... suur aitäh, Viktor, ja nüüd me võime minna päevakorra viimase punkti kohta, mis on siis raport kõige väiksema muudatuste nimekirjaga ja loodetavasti ei jää siia saali eh, mitte ainult teie ja mina, et seda kuulata, nii et eh, Joachim, sinul on sõna. aitäh! tõepoolest, lisaks minu enda muudatusettepanekutele komisjoni äh, ettepanekule on ainult äh, kakskümmend kaheksa muudatusettepanekut kolleegidelt tulnud ja mina pidasin seda märgiks äh, sellest, et me oleme komisjoni ettepanekut siin komisjonis juba piisavalt arutanud, meil oli ka vastav kuulamine ja et komisjoni ettepanek ise juba äh, Ähm, neid soove, mis äh, on seotud äh, Euroopa territoriaalse koostöö rühmitistega, äh, nii suures osas arvesse võtab, et, et sellega võib rahul olla. mis puudutab kolleegide soove, siis ma arvan, et mõningaid asju tuleks kindlasti arvesse võtta, näiteks soovitakse et äh, riigihangete puhul sektoriaalsete poliitikavaldkondade puhul võetakse rohkem arvesse Euroopa territoriaalse koostöö rühmitisi. ma olen sellega nõus, äh, sest Euroopa territoriaalse koostöö rühmitis on juba mitme partneri konsortsium ja seetõttu peab ta saama osaleda ka riigihangetel ning kolleegid on esitanud muudatusettepaneku, et äh, piirkonnad, liikmesriigid ja komisjoni öö, äh, organid peavad olema rohkem teadlikud sellest instrumendist ja selle kasust. me oleme üritanud juba muude instrumentide puhul seda saavutada Euroopa naabruspoliitika instrumendi või liitumiseelse abi instrumendi puhul, sellepärast et Euroopa territoriaalse koostöö rühmitisi on võimalik luua ka e, piiriüleselt Euroopa e, Liidu piire üritavalt ja see, ületavalt ja seetõttu oleks vaja vastavat valmisolekut suurendada. ma äh, toetan ka keskendumist üldiste majandushuvi teenustele piirialadel, mis äh, võiksid olla väga palju tõhusamad ning ma toetan ka äh, kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamist äh, Euroopa territoriaalse koostöö rühmitistesse, mis on juba loodud või tulevikus luuakse, aga äh, kuna kodanikuühiskond on selline täpselt määratlemata mõiste, siis tuleks seda veidi täpsustada. liiga suur avatus kõikvõimalikele organisatsioonidele läheks Euroopa territoriaalse koostöö rühmistikuga, rühmituse eesmärgiga, eesmärgist võib-olla liiga kaugele. ja Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamine e, partnerluses e, liikmesriikidega komisjoni vahel, see tul-, seda tuleks täpsustada, sama käib ka partnerlusprogrammide osas, kohta ka see, seda tuleks arvesse võtta, mõningate äh, kolleegide muudatusettepanekutega ma ka nõus olla ei saa, komisjoni ettepanek ja raporti eelnõu ei näe, et vaja oleks täiendavaid stiimuleid äh, Euro-, territoriaalse koostöörühmitiste loomiseks äh, ja ja see võimalus iseenesest piis-, on stiimulina juba piisav ja me ei peaks äh, seda nõudmist äh, arvesse võtma ja seda, et äh, see soov, et soovitakse lihtsamaid töö, töötajate töölevõtmise võimalusi, see on mõistetav, komisjon on juba lihtsustanud reegleid, per-, kui öö, oleks eraldi töötajate statuut, Äh, nagu Euroopa Liidu ametite puhul, siis äh, see võiks äh, tuua endaga kaasa ka probleeme, iga organisatsioon on oma otsustes vaba ja võib ise otsustada, kas ta tahab sellist statuuti vabatahtlikult kohaldada või mitte. ja määruse eelnõu puhul ette nähtud kuuekuuline tähtaeg on tasakaalustatud e, ja me peame vaatama, et et see, et me sellega suudaks läbi suruda, me, ma ei arva, et selle tähtaja lühendamine või pikendamine oleks mõttekas. loomulikult peaksime ka äärepoolsemaid piirkondi innustama territoriaalse koostöö rühmitisi rohkem kasutama. siin on juttu olnud ka diskrimineerimisest muudatusettepanekute puhul, ettepanekutest, sellega ma nõus ei saa olla. Äh, praegu saavad äärepoolsemad piirkonnad ka äh, riigiüleselt ja piirideüleselt äh, ja piirkondadeüleselt rühmitisi moodustada Ehm, loomulikult ehm, siseturg on äh, väga oluline eesmärk ja selliseid äh, eesmärke võib äh, saavutada ka ETKR-i raames, aga see instrument on väga paindlik selleks, et oleks võimalik arvesse võtta ka tulevasi arenguid ja see paindlikkus ja avatus tuleks ka säilitada. ma sooviksin tänada kõiki, kes on teinud muudatusettepanekuid andnud panuse arutelu tekkimisse, mul on äh, hea meel koostöö jätkumise üle e, arutelu üle ja äh, teema käsitlemise lõpetamisele komisjonis ja kindlasti need arutelud, mis meil järgnevalt tulevad nõukoguga, saavad olema keerukamad kui need arutelud siin komisjonis, aitäh! ma olen nii meeleheidel, et ma paluksin ka juba assistentidel sõna võtta aga hea küll, võtame nüüd siis igatahes komisjoni sõnavõttu, kuigi ja, Jan Algren, palun. Yes, <clears throat> uh, I, I am in a very specific situation because ma olen väga keerulises olukorras, sest ma olin enne EGTC raportöör mõned aastad tagasi ja ma tean, kui keeruline oli saada nõukogu poolset heakskiitu. ja ma arvan, et see, mida ütles Joachim, on äh, väga hea samm edasi see on ikka jätkuv debatt, mis puudutab EGTC rolli, see peaks ole, kas see peaks olema ühtekuuluvuspoliitika paketis või ei, sest küsimus pole siin rahas, vaid õigusinstrumendis. minu arvates see peaks olema osa sellest paketist, aga ma arvan, et üks muudatusettepanekutest, mille pakkus välja Joachim Seller, on oluline mõista äh, GDCB rolli ka peale Ehm, järgmist raamistikku, seda me kasutame erinevatel põhjustel, mitte ainult piiriüleste jaoks, mis oli tema algne eesmärk. minu arvates õigusinstrumendina võib seda kasutada erinevatel eesmärkidel, aga ma pole kindel, et muudatusettepanekute autorid ei ütleks, et töötajaid tuleks kohelda nagu Euroopa Liidu agentuuride töötajaid, nii et ma kujutan ette milline saab olema nõukogu reaktsioon sellele? Nad on väga-väga tõrksad, mis puudutavad ETKR-i, eh, Euroopa ametite palku, EDC puhul siis näiteks Poola ja Slovakkia puhul oleks see päris üllatav. siin ei ole küsimus ainult palkades, vaid ka staatuses ETKR algusest peale on olnud väga huvitav eksperiment selle suhtes, kuidas tekitada Euroopa institutsioon ja samal ajal peaks ta olema juriidiline isik ja kuidas teda teha erinevate institu-, äh, erinevate meetoditega. ja Joachim äh, Selleri ettepanek on huvitav kompromiss ka regioonide komisjon, äh, regioonide komiteega, kelle ülesandeks on ETKR-i äh, monitooring. Nad peavad seda järelevalvet teostama, nad peavad koostama aruanded, neil on andmed olemas ja nüüd on küsimus, mis siis muuta tuleks. ja ma arvan, et kui meil õnnestub parlamendina jõuda kokkuleppele nõukoguga, Ray taas äh, tugevdada ETKR-i, siis äh, jah, me näeme siin teatud tõrksust, aga üldiselt liiguvad asjad üsna heas suunas. mis puudutab nüüd loomulikult on aeg heakskiit anda, saada see heakskiit nõukogus äh, nii kauaks kui vähegi võimalik, parim oleks siis viieks aastaks, aga ma arvan, et meie puhul me peaksime olema ratsionaalsed, seepärast on kuus kuud ma tean, et Vlatšev pakkus välja neli kuud, ma ei ole äh, kindel, et nõukogu sellega on nõus, kui meil õnnestub saada kuus kuud, on see väga-väga hea, sest reeglina läheb sellega palju-palju kauem. me peaksime seda määrust toetama, sest see määrus ei ole öö, äh, rahast, see loob uue väga huvitava instrumendi millel on palju-palju laiemad funktsioonid tulevikus, aitäh! suur aitäh, ma saan aru, et David Sweet on saabunud, teab seda raportit ja võib ka sõna võtta, palun. Uh, suur aitäh, proua esimees. ma väga vabandan, et jõudsin hilja, ma ei kuulnud uh, sissejuhatust uh,. Pole hullu, te olete taas väga-väga efektiivselt töötanud Ogalad ja ma ei taha väga-väga eh, palju rääkida, sest minu sõnum ei erine erineva, eelnevates sõnavõttudes siin komisjonis, nagu ikka, me hindame seda positiivset reaktsiooni ja aktiivset toetust parlamendiliikmete poolt ja teiste inimeste poolt, kes siin sõna võtnud on. me saame väga hästi aru, et te toetate nii instrumenti kui meie muudatusettepanekute eh, eesmärk ja ma olen selle eest väga tänulik. mis puudutab neid konkreetseid ettepanekuid kui ka tänase päeva eesmärke, siis paljud nendest on nii-öelda äh, õiges vaimus esitatud, aga teatud puhkudel on meil olemas teatud reservatsioonid, nagu näiteks muudatusettepanek rõhutab poliitilist äh, tahet, samal ajal ei kasutata konkreetset sõnastust, mida see tahe praktikas tähendab, kuidas see praktikas realiseerub ehk see on põhjenduspunktis küll olemas, aga mingisugust praktilist tähendust tal ei ole. see poliitilises mõttes ei ole eriti kasulik. teine asi on muudatusettepanek, mis püüab keskenduda ühele konkreetsele aspektile, milles ETKR e võiks kasutada. siin ma tahaksin meenutada komisjonile EDK eri puhul on selle muudatusettepaneku eesmärk muuta tema kasutamine kergemaks ja paindlikumaks, seetõttu ei taha me eriti toetada muudatusettepanekuid, mis toovad välja või annavad privileegid teatud gruppidele, samal ajal olles nõus, et need grupi, äh, grupeeringud võivad olla väga head, et kasutada neid ETKR-i sees. kolmas muudatusettepanekute rühm on need, mis tunduvad, mõjutavad muud Euroopa Liidu seadusandlust, kas see on siis finantsregulatsioon või definitsioonid, mille tegelikult ühistab finantsregulatsioon või mis, mis puudutab Euroopa programme nagu näiteks teadusuuringud või keskkond või midagi muud. ja ma tahaksin lugupeetud parlamendiliikmetele meenutada, et see määrus puudutab ETKR-i eh, e kasutamist ja tegelikult ei muuda see teiste Euroopa Liidu seadusandlike aktide eh, kehtestatud reegleid Nende muudatusettepanekute sisu on juba arvesse võetud, me oleme teiste poliitikate haldajatega olnud äh, ühenduses ja me oleme aru saanud, et nende toetus muidu äh, langeb märkimisväärse kiirusega ja lõppude lõpuks on, on head muudatusettepanekud, väga head, mis liiguvad selles suunas, nagu me tahame. võib-olla on põhjuseid, miks äh, komisjon on otsustanud mitte nii kaugele minna, kuid parlament on iseenesest liikunud väga õigesti. Nad on teinud teksti isegi paremaks, kui see varem oli, aga nõukogu liikmena võib-olla nemad oleksid sellega rahul, elame-näeme. kokkuvõttes selline on meie seisukoht nende muudatusettepanekute suhtes, kui teil on küsimusi või tahate rääkida ükskõik milliga, millisest neist, minu kolleegid on kohale jõudnud, nad on palju kompetentsemad ja võivad rääkida ka juriidilistest teemadest palju põhjalikumalt. suur aitäh, David Joachim, palun. aitäh veel kord Jan Olbrichti sõnavõtu eest, sellepärast et tema oli üks Euroopa territoriaalse koostöörühmitise Äh, ämmaemandatest, äh, nüüd äh, oleme jõudnud kaugemale, tol ajal sellel üritusel olin ma koos inimestega, kes töötasid euro, euroregioonis, mis hõlmab Saksamaad, Austriat ja Tšehhi Vabariiki ja ka seal on nüüd jõudnud juba kaugemale, me märkame, kui kuidas see mõte kasutada seda õiguslikku instrumenti järjest äh, areneb ja levib. ja me arvan, et me peaksime oma otsusega ka seda arvesse võtma kui ma mõtlen äh, Saksamaa peale, siis liidumaades on äh, alati veel hirm, et nad peavad millestki loobuma ja sellepärast on seal ka vastupanu. me peame otsustajatele seal selgeks tegema selle, et nad ei pea mitte millestki loobuma, vaid neil on võimalus, et äh, piiriülese koostöö raames läheb asi paremaks ja kui meil see õnnestub, siis ETKR on äh, tulevikus äh, koostöö, piiriülese koostöö jaoks äärmiselt heaks instrumendiks ja selles osas me tõesti saame äh, uue verstaposti paika panna. ja sellega lõpetame selle päevakorrapunktiga, kuna see on viimane meie koosolek enne suurt hääletust juulis. ma kardan, et komisjon meie, meile mingit erilist õnnistust ei anna. ei midagi erilist, jah esimees, et korrata seda, mida ma juba, millele juba vihjasin eile. komisjon on teie käsutuses eelseisvatel päevadel ja raportöörid erinevate määruste koost-, koostajad samuti. Need teie teenuses oleme samuti, kui me suudame tehniliselt teid abida, abistada ja me saame väga hästi aru, et see protsess on päris karm, on vaja kõik muudatusettepanekud läbi vaadata, kaaluda selleks, et äh, koostada kompromissettepaneku, äh, ettepanekud ehk igasugune tehniline abi, mida me suudame anda, siis me oleme loomulikult teie teenistuseks. mida me oleme eilsetes ja tänastes diskussioonides näinud, on see, et esitatud äh, muudatusettepanekud ja see, kuidas raportöörid seda võtnud on, annavad meile väga hea tunde selles suhtes, eh, milline saab ol-, milline saab olema olukord peale kümnendat juulit toimuvat, eh, toimuvaid hääletusi. me näeme, et vastastikune üksteise mõistmine on hea, me näeme, millised on põhilised üles kerkinud teemad ja need on asjad, kus on võimalik leida rahuldavat resolutsiooni, me ei näe, miks peaks olema võimatu, eh, et sellest protsessist tuleb välja hea, tugev, konstruktiivne regulatsioon, seetõttu on meil ühine eesmärk, ühine seisukoht ja me äh, vägagi tunneme seda toetust, mis te meile andnud olete. aitäh, Nikolas, äh, selle toetuse eest ja saadame selle sõnumi teistele raportööridele, et nad võivad äh, ka teie tehnilist abi paluda ja sellega lõpetan koosoleku, järgmine on üksteist, üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal, päikekomisjon töötab palju-palju kiiremini, meid on vähe, võib-olla me peaksime seda kasutama, me peaks tegema äh, need koosolekud reedel ja neljapäeva pärastlõunal ja kõik asjad lahenevad kiiresti, aitäh! suur aitäh, aitäh, tänan kõiki ja täname ka tõlke, koosolek on lõppenud.